Πρόγερος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση... Daamid ja härrad, ma avan istungi. Rahvapartei ja sotsialistide ja demokraatide nimel sain ma palve teha muudatus komisjonides ja delegatsioonides. selle istungi protokolli lisatakse see, kui ei ole, kui ei ole muu vastuväiteid või kommentaare, siis, siis need määramised on seal vastuvõetuna olemas protokollides ja läheme siis meie päevakorrapunktide juurde ning esimene küsimus, esimene punkt on suuline küsimus, on ajakohastatud ILO konventsioonide ratifitseerimise ja rakendamise kohta. me alut-, alustame äh, diskussiooniga ning ma annaksin sõna äh, küsimuse esitajatele, koostajatele, härra Serkasele kolmeks minutiks. suur aitäh Äh, aitäh, äh, kallid kolleegid, äh, tere õhtust, härra volinik. finantskriis, tuleviku väljavaated, tuleviku, tuleviku väljakutsed, tähendab seda, et me peame võtma globaalse lähenemise, me ei saa enam tegeleda asjadega rahvuslikul ja regionaalsel tasandil, seetõttu Euroopa Liit ja ILO on, on võtmeküsimused meie päevakorras. ILO teeb äh, teeb väga tõsist tööd, mida ei saa mitte keegi asendada. ning äh, me, me töötame koos nendega selleks, et äh, luua sotsiaalsed mudelid, mis annaks inimestele väärikuse. Euroopa vajab äh, rahvusvahelist tööorganisatsiooni selleks, et säilitada sotsiaalsed mudelid. me, me tahame hoida sotsiaalset mudelit ebaõiges maailmas ning rahvusvaheline Tööorganisatsioon on globaalne mängija rahvusvahelisel tasandil. Euroopa Liit ning liikmesriigid on alati öelnud, et nad on, nad on äh, väärika töö toetajad, kuid komisjon, ma usun, et ei ole piisavalt järjepidevust, äh, mida ütlete teie ja mida te teete. seetõttu on väga oluline, et et me räägiksime täna õhtul ning hääletame resolutsiooni hommikul teemat, mis puudutab ILO mehhanismid ratifitseerimist. me tahame anda Rahvusvahelise Tööorganisatsioonile teatud garantiid oma teatises uuendatud sotsiaalsest agendast, et kutsusite liikmesriike jällegi üles, aga liik-, aga liikmesriigid ei reageeri teile, te ütlesite, et et et liikmesriigid peavad ratifitseerima ja rakendama või kohaldama ILO konventsioone, aga nad ei ole sellele reageerinud, võib-olla te peate olema ambitsioonikamad. liikmesriigid on ratifitseerinud enamuse konventsioone, kuid ILO on kaasajastanud umbes seitsekümmend nendest. meil on arenguriigid ning ka teised riigid, kes eh, lähenevad, lähevad edasi palju kiiremini kui meie ning eh, maailmal on raske aru saada, miks meie maha jääme me niimoodi kaotame usaldusväärsust ja seetõttu ma usun, et et see on skandaalne, et Euroopa Liit äh, ütleb küll äh, erinevaid avaldusi äh, sellel teemal, kuid me ei ratifitseeri ILO konventsiooni. me oleme lihtsalt rahul retooriliste küsimustega. seetõttu ma olen esitanud selle suulise küsimuse ning ma tahaks, tahan, tean, et kõik poliitilised fraktsioonid tahaksid teie käest kuulda natukene rohkem äh, Äh, selle kohta, et te peate nõudma või kin-, peate nõudma liikmesriikidelt äh, nende konventsioonide ratifitseerimist, et oleks äh, järjepidevus teie sõnade ning teie tegude vahel ja seetõttu Euroopa Liidu kodanikud kaotavad usaldusväärsuse, aitäh teile! suur tänu ja nüüd kolleeg Harkin. proua Harkin saab sõna. palun, teil on kolm minutit president ja komisjon, ma igati toetan äh, üleskutset ratifitseerida ja kohaldada kahekohustatud ILO konventsiooni liikmesriikide. kui Rahvusvaheline Tööorganisatsioon loodi tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal pärast Versailles lepingut, millega lõppes Teine maailmasõda, oli vaja kajastada arvamust, et kestvat rahu saab tagada ainult sotsiaalse õigusõiguse tasule ja vahepealsetel aastatel on Rahvusvaheline Tööorganisatsioon reageerinud kõikjal maailmas inimeste vajadustele, luues väärikaid tööd ja elamistingimusi. täna me pöördume liikmesriikide poole üleskutsega ratifitseerida ja kohaldada heakaastatud ILO konventsiooni kuid seda küsimust ei esita mitte ainult selle suulise küsimuse autorid, vaid ka väga paljud ametiasutused ja agentuurid. kui te vaatate äh, ÜRO toimimisjuhendid, siis ILO konventsioon on olnud aluseks väga paljudele toimimisjuhenditele ja seetõttu ÜRO eeldab, et äh, ÜRO-le teenuseid, et kaupu, kaupu tarbijad äh, peavad kinni nendest äh, toimimisjuhendid. seetõttu need konventsioonid tuleb ratifitseerida ja kohaldada ülemaailmselt, et kõik tarnijad peaksid nendest kinni. kindlasti me saaksime sellega toime tulla Euroopa Liidus komisjon oma teatises uue sotsiaalmeetmete kava kohta ütleb, et komisjon kutsub kõiki liikmesriike olema teistele eeskujuks ning ratifitseerima ja rakendama ILO konventsioone, mille ILO on tunnistanud ajakohastega oma resolutsioonis eh, uue sotsiaalmeetmete kohta, mille parlament eh, käesoleva aasta mais heaks kiitis, me jällegi rõhutasime, et olemasoleva tööõiguse tugevdamine ei, eh, ja äh, siseriikliku nende ühenduse õiguse tugevdamine ja konventsioonide rakendamine peaks olema prioriteetideks Euroopa Liidu institutsioonide liikmesriigile. täna meie parlamendis kordame üle seda üleskutset, me kutsume komisjoni olema nii ambitsioonikas võimalik, me kutsume üles liikmesriike kasutama tugevat sotsiaalset argumenti nende konventsioonide ratifitseerimiseks ja me pöördume komisjoni poole palvega äh, mõelda vastava äh, õigusakti vastuvõtmisel, mis tagaks nende konventsioon. Euroopa Liit peab tagama oma sise- ja välispoliitika sisususe. selles parlamendis me oleme korduvalt rääkinud sellest, kuidas liikmesriigid peaksid omavahel vahetama häid tavasid ja see on üks parimaid näiteid selle kohta, kuidas on võimalik saavutada parimat tava, kui kõik liikmesriigid ratifitseerivad need konventsioonid, need edendavad neid tavasid eh, ülemaailmselt nagu komisjon ise peaks tegema eeskuju ja ratifitseerima need konventsioonid. täna, kahekümne viiendal novembril seitse tuhat viissada kakskümmend konventsiooni on ratifitseeritud ülemaailmselt nelikümmend seitse viimastel kuudel. me ootame väga palju kliimamuutuste kohtumiselt Kopenhaagenis ja me võiksime samuti toimida kõikide ÜRO konventsioonide ratifitseerimisega. suur tänu ja nüüd proua Turunen kaheksakümmend üks suur tänu. roheliste fraktsiooni nimel sooviksin rõhutada, et sõnum, mis puudutab äh, ILO konventsiooni, on tõesti väga hädavajalik ja mispärast seetõttu, esiteks seetõttu, et äh, Euroopa Liit, kui me räägime siin võitlusest inimväärika töö ära, siis me peame olema siin esirinnas. meil on vaja, et inimestel oleks äh, väärikas töö ja samuti ei tohi tekkida lõhed meie tegude ja sõnade vahel. ei tohi tekkida lõhet Euroopa Liidu eh, eh, tegude ja sõnade vahel. kui Euroopa Liit eh, liitub selle kaasajastatud konventsiooniga, siis see on positiivne meie jaoks, kui me seda ei tee, siis see on negatiivne ka meie partnerriikidele, kellelt me nõuame selle konventsiooni aktsepteerimist me peame oma nõudmisi ka ise täitma, me peame näitama, et väga kõrged äh, tööstandardid on sellised, mida me saame kombineerida ka konkurentsivõimega. Euroopa Liit peab äh, rahvusvahelist tööorganisatsiooni toetama ja me peame ka nende tegevust tõsiselt võtma ja seetõttu Roheliste fraktsioon toetab selle resolutsiooni sõnumit ja me soovime ka üles kutsuda Euroopa Liidu pädevaid institutsioone survestama ka liikmesriike, et nad võtaksid seda sõnumit sama tõsiselt kui ka meie. suur tänu. ja nüüd äh, proua Zimmer, ma ei näe teda. ja seetõttu, kas proua äh, Figureido saaks võib-olla sõna võtta? palun, proua Figureido, teil on sõna kaheks minutiks. suur tänu, proua president. me toetame liikmesriikide meetmeid, et äh, nad saaksid äh, samasugused meetmed, nagu ILO kaasajastatud konventsioon ette näeb juba aastaid. on olukord selline, et äh, ILO on loonud erinevate valdkondade jaoks standardeid, see puudutab sotsiaalset poliitikat, ähm, inimsuhteid, tööhõivet ja nii edasi ja seetõttu me toetame seda resolutsiooni, kuid paraku Rahvapartei ja teised allakirjutanud on resolutsiooni teksti lahjendanud ja seetõttu ei täideta kõiki neid nõudmisi, mis on Lissaboni strateegias. me teame, et Euro Euroopa Komisjon on äh, siin välja pakkunud äh, väga kehva kvaliteediga äh, seaduseelnõu, mis puudutab siis tööhõivet. seetõttu ka tingimused tegelikult äh, muutuvad raskemaks, samuti ametiühingud satuvad keer-, keerulisemasse olukorda, tööaeg pikeneb ja nii edasi, see on tegelikult kõik vastuolus sellega, mis on kirjas ILO normides. ja arvestades selle kahetsusväärse arenguga, me sooviksime küll toetada resolutsiooni, kuid kuue fraktsiooni nimel me soovime üles kutsuda liikmesriike ratifitseerima ILO kaasajastatud konventsiooni ning äh, me kutsume ka komisjoni üles arvestama nende kaasajastustega. suur tänu, proua Figureido ja nüüd härra De Küht äh, komisjoni nimel. Uh, aitäh, härra president, proua president, äh, austatud parlamendiliikmed. viimastel aastatel on komisjon alla rõhutanud, on rõhutanud oma rahvusvahelisi kohustusi, samuti ka as-, asju, mis puudutavad ILO konventsioone. me oleme aktiivselt toetanud ning me ole, me toetame liikmesriikide tihedat koostööd ILO-ga, mis äh, astuvad vastu globaliseerunud äh, majanduse väljakutsetele ning äh, mis puudutavad väärika töö kava. nõukogu ja parlament on rõhutanud väärika töökava olulisust ning komisjoni tööd selles valdkonnas. Euroopa Liidu liikmesriigid on juba ratifitseerinud kõik ILO äh, konventsiooni, mis puudutavad tööstandardeid ning veelgi enam, komisjonil on kohustusi ning on kohustanud, et äh, väärikas töö oleks osa uuest äh, sotsiaalkavast. me tahame, et kõik liikmesriigid näitaksid eeskuju ILO konventsioonide kohaldamisega komisjon rõhutab, et nii, rõhutab nii sisemist kui välimist äh, dimensiooni väärika töö kavas. komisjon on välja andnud äh, õigeaegsed äh, ettepanekud nõukogule, mis annab õiguse ratifitseerida liikmesriikidel asjakohased ILO konventsioonid. näiteks äh, Eh, nii eh, siis konventsioon, mis on seotud meretööga kui ka kalandusega, kalandussektoriga. selle, me oleme ka analüüsinud ratifitseerimisprotsessi ning me oleme ning me jõuame, tahame jõuda tulemusteni, lõplike tulemusteni kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. aitäh, härra volinik! nüüd eh, me läheme fraktsioonide nimel kõnelejate juurde Rahvapartei nimel saab sõna härra Ööri kaheks minutiks. suur tänu, proua president, mulle sõna andmast. sooviksin tervitada seda, et äh, fraktsioonid jõudsid ühele arvamusele seoses äh, uue ILO lepingu ratifitseerimise ja jõustamisega. nagu teate, ILO üks, on üks vanemaid äh, rahvusvahelise organisatsioon on see loodi tuhat üheksasada üheksateist, see loob töönorme ja standardeid, võitleb inimeste ekspluateerimise vastu ja ta on ka suurendanud oma pädevuste äh, valdkondi. rahvapartei on arvamusel, et ILO poolt paika pandud normid kergendavad kõrvaldada äh, konkurentsi ähm, takistusi. ja see võib olla ka meile teeks äh, välja praegusest majanduskriisist. niisiis, need normid kehtivad ja on ka legitiimsed. sellisel moel, nagu nad on kolme äh, poolsetes aruteludes vastu võetud ja kaasatud olid aruteludesse ka ametiühingud. siin kirjeldatakse täpselt ähm, töötajate õigusi, samuti üldiselt, äh, üldised eeskirjad, mida meie liikmesriigid peavad äh, rakendama, kuid me ei tohi jätta tähelepanuta, et Euroopa Liit ise ei saa ratifitseerida mingisuguseid rahvusvahelisi äh, lepinguid ja siinkohal tõstatub ka lähimuspõhimõtte küsimus. siin on pädevad ähm, äh, Euroopa Liidu liikmesriigid ja tuleb otsustada, millised normid on nüüd ühenduse pädevuses ja millised äh, normid langevad liikmesriikide pädevusse. lähimuspõhimõttest tulenevalt me toetame ka soovitusi, kui komisjon kavatseb soovitused esitada. suur tänu ja nüüd äh, sotsialistide ja demokraatide nimel saab sõna härra Kristjanson. suur tänu. meil on Euroopa Liidus siseturg, kus me saame vabalt äh, tooteid müüa, kus me saame konkurentsivõimet edendada ning ka tagada soodsaid äh, hindade olemasolu. see on kõik väga tore, kuid ka teised peavad sedasama tegema. töövõtja õigused peavad olema hinnatud kõikides äh, riikides, me ei saa, et liikmesriigid hakkaksid üksteisega konkureerima töötingimuste osas, me peame tagama äh, võrdsed töötingimused äh, kõikides liikmesriikides, samuti töötajate võrdse kohtlemise kõikides liikmesriikides. ILO on siin äärmiselt olulise rolliga, me, meil on samasugused ettekujutused, väärtused ja ILO konventsiooni me saame võtta aluseks ähm, Euroopa sotsiaalmudeli edasiarendamisel. paraku kahjuks täna see ei ole võimalik laiaula-, laiaulatuslikult teha, sellepärast et et vaatamata sellele, et rohkem kui pooled liikmesriigid on ILO konventsiooni ratifitseerinud, siis sellegipoolest komisjon arvab, et see ei ole äh, siduva iseloomuga. me peaksime ratifitseerima ILO poolt ähm, kaasajastatud konventsiooni me peame nüüd tulema sõnadelt tegudele. me peame selle eh, lepingu ratifitseerima, vastasel korral me ei saa nõuda oma partneritelt eh, inimõiguste eh, austamist. väärikas töö see on reaktsiooniks ülemaailmsele kriisile, millega me praegu silmitsi oleme. suur tänu, härra Kristjanson ja nüüd proua Schröder Roheliste fraktsiooni nimel saab sõna üheks minutiks. suur tänu, proua president. kolleegid, äh, meil on õigus, kui me ütleme, et äh, me peame ka kriisiaegadel miinimumstandardeid tööturul äh, kaitsma. oma pühapäevakõnedes ja, ja suhetes kolmandate riikidega. me nõuame alati ILO nõu-, nõuete täitmist ja seda ka õigusega, sellepärast et see kaitseb diskrimineerimise ja sotsiaaltumpingu eest, kuid paraku jääb Euroopa Liidu siseselt see vaid tühjaks sõnakõlksuks. Euroopa Liit ja selle liikmesriigid ignoreerivad ILO konventsiooni. Nad ei ratifitseeri seda ega ka rakenda seda ja sellega eh, nad ei täida ka oma eh, kohustusi, näiteks mis puudutab streigiõigust. Euroopa Kohus on selle Euroopa Liidus praktiliselt õigustühiseks eh, kuulutanud ja Euroopa Liit ainult plaksutab selle otsuse peale. ainult kolm kahekümne seitsmest liikmesriigist on ratifitseerinud uue ILO konventsiooni, see on täielik skandaal sest üheksakümmend aastat peale ILO rajamist peab selline olukord muutuma. suur tänu. ja nüüd saavad sõna ülejäänud kõnelejad, kõigepealt proua Murhan, palun. president, volinik, daamid ja härrad, kõigepealt ma sooviksin tänada kolleege Rahvaparteist ja kolleege ka teistest äh, Europarlamendi fraktsioonidest. kuna me alati suhtume väga emotsionaalselt väärika töö temaatikasse, meil oleks vaja resolutsiooni ja siiani toimunud arutelud on olnud head. alates tuhande üheksasaja üheksateistkümnendast aastast on Rahvusvaheline Tööorganisatsioon suutnud luua rahvusvaheliste töönormide süsteemi, hõlmates väga laia teemade ringi, tööd, sotsiaalpoliitikat, inimõigusi, töötingimusi seda ei tohi unustada, arvestades praegust kriisi. sel põhjusel on äärmiselt tähtis et ajakoostatud ILO konventsioonid saaksid ratifitseeritud, sest need on sündinud kolme osapoole töö tulemusena. ja sel põhjusel oleme me teinud soovitused ka liikmesriikidele, kutsudes neid üles ratifitseerima äh, ajakohastatud ILO konventsioone ja rakendama neid. rakendama tõhusalt, tagamaks seda, et on võimalik edasi liikuda sotsiaalse Euroopa ülesehitamisel. me loodame, et seda tehakse nii kiiresti kui võimalik. me jälgime seda protsessi. samal ajal aga võtame arvesse ka lähimuse põhimõtted rahvapartei hoiab silma peal äh, nende konventsioonide ratifitseerimise ja rakendamise protsessi liikmesriikidel, võitlus ebaseadusliku töö vastu, sotsiaalse progressi tagamine, sotsiaalse Euroopa ülesehitamine on küsimused, mis on kaalul ja me tahame olla heaks eeskujuks maailmale. suur tänu, proua Mõrõn, proua Rafti, kaks minutit. suur aitäh teile üks Euroopa Liidu erijooni on see, et see on need täht-, see tähtsus, mis ta annab sotsiaalsele õiglusele, sotsiaalsetele küsimustele. põhiõigused on üks, üks olulisemaid nõudmisi, mida me esitame uutele liikmesriikidele ning äh, Euroopa Liit on valmis ka sanktsioone esitama või rakendama, kui neid ei järgita. Nende õiguste tugevdamine rakendub ka tööõigusele, tööõigustele. see ei ole ainult äh, sisemine seadusandlus, mis näitab seda, mis Euroopa Liit teeb, vaid ka poliitika. me teame, kui Euroopa Liit äh, teeb äh, leppeid kolmandate riikidega, siis on üheks tingimuseks see, et et riik austaks peamisi tööstandardeid, seetõttu Euroopa Liit peab olema pioneer ning peab juhtima seda protsessi ka, mis puudutab kaasa, ILO konventsioonide kaasajastamist. hiljuti peale läbirääkimisi tööandjate, töötajate ja valitsuste vahel ajakohastas ILO oma konventsioonid. liikmesriikide valitsused ja Euroopa Liit olid äh, sellesse protsessi, sellesse protsessi kaasatud, kuid vaatamata sellele on meil nüüd paradoksaalne olukord. see paradoks, millest ma räägin, on selles, et paljud liikmesriigid, kuigi nad on vastu võtnud Euroopa Liidu seadusandluse, mis hõlmab ka, ka progressiivsemad tööstandardid, ei võta midagi ette ILO konventsiooni ratifitseerimise vallas. ja kui me seda teeme, siis me anname tegelikult vale mulje äh, kolmandatele riikidele, see on moonutatud mulje. seetõttu me peaksime ennast muutma ning need riigid, kes ei ole veel ratifitseerinud konventsioone, peaks seda tegema, igal juhul komisjon, äh, me ei, me ei tohiks olla ükskõiksed, me peaksime julgustama liikmesriike kindlustamaks, et me tegutseme õiges suunas, et me edendame väärikat tööd, eriti võttes arvesse praeguseid majanduskriise. aitäh, me anname härra Le Hüerikile, kes äh, ei olnud küll algses nimekirjas, aga kaks minutit aitäh, härra president, äh, volinik. me rõhutasime tõesti konventsioonide kohaldamist, aga ma kardan seda, et kahjuks see süsteem, millega me töötame, kus on vaba konkurents, äh, seab omaenda reeglid, mis äh, mis töötavad eh, maksimaalsete töötundide vastu ning eh, ja mis alahindavad tööstandardeid, näiteks Prantsusmaal, eh, kus, kus on suletud Bulberi ehis ning kus on tehas ümber paigutatud Bulgaariasse. mina, mina pean minema nüüd, mul on palutud minna koolitama Bulgaaria töötajatele, töötajaid, kuid sellise surve tööjõukuludele viib ettevõtete ümberpaigutamisele. nii et me, meil peab olema süsteem, mis tõstab standardid kõrgemale, nii et me ei oleks enam sellise, sellise konkurentsi, konkurentsi lõksus, kus töötajad peavad omavahel konkureerima me peaksime ka liikuma äh, äh, paindliku turvalisuse suunas, me peame, me peame liikuma töö julgeoleku suunas, me peame kombineerima koolitust ja tööd, kui see on vajalik. see on ainukene võimalus, kuidas äh, toime tulla kriisiga, kuidas koolitada töötajaid me aitame selliselt äh, neid äh, minema uutes, uutesse töökohtadesse. ma tahtsin äh, selgitada, et härra, härra Leerik sai viimasel minutil sõna, ta, ta lihtsalt asendas proua Figureerat, kes asendas proua Simmerit, lihtsalt. kuid nüüd on sõna härra Ludvigsonil üheks ja pooleks minut-, poolteiseks minutiks, vabandust. Ja, fru talman! Efter att Lissabon... proua president, suur tänu! nüüd peale seda, kui Lissaboni leping on vastu võetud ja ka põhiõiguste harta on äh, siduv liikmesriikidele, siis me peaksime ka tööõiguse mõõdet äh, Euroopa Liidu liikmesriikides äh, rohkem tähelepanu alla seadma, kuid siinkohal on hädavajalik see, et see toimuks äh, ka praktilises elus. seetõttu peaksid äh, liikmesriigid äh, ratifitseerima ILO kaasajastatud konventsioonid, kuid meil on siin tegu ka välismõõtmega. kui Euroopa Liit soovib olla tõsiseltvõetavaks partneriks rahvusvahelises koostöös ja soovib töövõtjate elu ja töötingimusi parendada, siis on äärmiselt oluline, et Euroopa Liidu liikmesriigid äh, võtaksid vastu ÜRO äh, e konventsioonid ja neid ka rakendaksid. kui me soovime mõjutada oma partnerriike, siis me peame ise olema heaks eeskujuks. seetõttu ma sooviksin komisjoni ja ka Rootsit eesistujariigina kutsuda üles olema eesrindlikud Nad peaksid tegema kõik, mis nende võimuses selleks, et äh, ILO konventsioonid saaksid ratifitseeritud kõikides liikmesriikides. minu meelest on see kummaline, et minu koduriik äh, Rootsi ei ole ratifitseerinud veel neid äh, kaasajastatud ILO konventsioone. ja seetõttu ma sooviksin eesistujat kutsuda üles ka riiklikul tasandil ähm, konventsiooni ratifitseerima ja rakendama. mis puudutab põhiõiguste hartat, siis see tagab, et Euroopa Kohus ei saaks enam selliseid otsuseid langetada nagu seni. on olemas öö, otsuseid, mis on vastuolus ILO lepingutega. suur tänu, ütleb proua president. ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooru juurde. ja kolleegid, kes soovivad sõna, saavad üheks minutiks äh, sõna ja proua Mäkkines kõigepealt. suur tänu, president. ILO nõukogu kolleegid, ma ütlen, on olnud juba pikka aega äh, tuhat üheksasaja üheksateistkümnenda aasta, üheksakümmend aastat tegutsenud ja ikka veel tegutseb väärika töö tegevuskava kallal. on oluline, et liikmesriigid ratifitseeriksid kõik CLO konventsioonid, eriti majanduskriisi ajal, kui töölised on sattunud surve alla. kuid samuti on oluline meie arutelu käigus tunnustada äh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni rolli arenguriikides ja tema sidemeid valitsusväliste organisatsioonidele ja väga paljude programmide eest, mida ta on käivitunud, eriti nende programm, mis on suunatud kõige haavatavamatele inimkategooriatele ja puuetega inimestele, kellel muidu poleks olnud võimalus osaleda nende programmides. väga oluline, et me räägime ka siin teadukojas sunnitööst ja lapstöödest. ja kui me tunnustame ILO head tööd arengumaades, siis Euroopa Liit vähemalt peaks oma poolt täiel määral ratifitseerima need konventsioonid, et olla eeskujuks teistele suur tänu, proua Mägenes. härra Sikerski, üks minut. Międzynarodowa Organizacja Pracy w ciągu wielu lat swojej działalności rahvusvaheline tööorganisatsioon oma mitmeaastase tegevuse käigus on heaks kiitnud ja esitanud li Euroopa Liidu liikmesriikidele väga palju rahvusvahelisi konventsioone ja teisi lepinguid tööhõive, ühinemisvabaduse, ametiühingute õiguse ja sotsiaalkaitse valdkonnas ja samuti ka töötingimuste valdkonnas. liikmesriigid peaksid ratifitseerima need konventsioonid ning nendest kinni pidama. Euroopa Liit peaks kindlasti andma omapoolse panuse sellise olulise küsimuse lahendamisel nagu töötajate õiguste kaitse üleilmastumas majandustingimustes. me peame rõhutama, kõik kodanikud, olenevalt nende rassilisest kuuluvusest, omab õige, õigust kaitsele ja majanduslikule kindlustustele, kindlustatusele ja võrdsetele võimalustele. ja me peame mõtlema ka sellele, et vaesus on tõsiseks ohuks meie maailmale. suur tänu. kas keegi veel soovib sõna võtta? tundub, et mitte. seega annan sõna järje komisjoni esindajale, palun. president daamid ja härrad. ma olen veendunud, et me, valitseb üksmeel selles osas, et ILO konventsioonid tuleb ratifitseerida. ja ma usun, et Europarlamendi liikmed ja komisjonid on enamikes küsimustes ühel meelel kuid nagu ma ütlesin, komisjon ei saa sundida liikmesriike seda tegema, sest neil puudub ainupädevus selles küsimuses kuid me oleme avaldanud survet teatud riikidele. rääkides Euroopa Kohtu viimastest lahenditest, siis küll tunnustatakse äh, põhiõigusena õigus streigile, kuid seda on võimalik reguleerida, mis on samuti kooskõlas teiste rahvusvahelise õiguse instrumentidega. siiski ma võtan arvesse teie poolt avaldatud murepunktid ning edastan nad tööhõive küsimuste eest vastutavale volinikule, et ta saaks nendega edasi tegeleda. suur tänu, volinik. ma olen saanud kolm resolutsiooni ettepanekut, üks on ühisettepanek sotsiaaldemokraatidelt ja